ja järgmise arutelu avamiseks, mis puudutab olukorda Süürias, äh, on ette nähtud anda sõna proua asepresidendile, kõrge poliitika esindajale liidu välisasjade julgeolekupoliitika valdkonnas, kes äh, lühidalt räägib meile kahest aspektist, kõigepealt see, mis puudutab edusamme seoses ÜRA, ÜRO Äh, globaalset kompakti ähm, rändajate osas, selleks et tagada legaalne äh, äh, sisseränne ja teiseks, mis puudutab Korea poolsaare rahuperspektiivi ja arvestades hiljutisi arenguid ja nüüd saabki sõna proua asepresident. Uh... lugupeetud juhataja, mis puudutab ÜRO üleilmset kokkulepet rände ja varjupaiga ja, ja äh, põgenike osas, siis tahaksin alustada kõigepealt äh, vahelduseks ühe positiivse looga, mis puudutab äh, edusamme, mis on Euroopas saavutatud viimaste kuude jooksul. Te mäletate ehk eelmise aasta septembris olin Strasbourgi ja siinsamas plenaarsaalis me rääkisime olukorrast Liibüas. ning teie ees eelkõige nende inimeste eest, kes elavad Liibüas neis laagrites. andsin lubaduse, et na-, tuua koju viisteist tuhat põgenikku, kes neis kinnipidamisasutustes on ja seda siis hästi korraldatud viisil tagasipöördumisprogrammide raames. ning me oleme just saavutanud Euroopa Liidus täiesti pretsedenditu kokkuleppe siis Euroopa Liidu, Aafrika Liidu ja ÜRO äh, vahel Abidžaanis toimunud Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu tippkohtumisel. tänu sellele kokkuleppele on siis äh, selle aasta esimese kahe kuu jooksul jaanuaris, äh, veebruaris õnnestunud päästa enam kui kuusteist tuhat inimest neist Liibüa laagritest. me oleme suutnud nende kahe kuu jooksul saavutada rohkem kui kogu eelneva aasta jooksul ja kahe tuhande seitsmeteist, kaheteistkümnendal aastal olid juba, oli olukord juba palju parem kui sellele eelneval aastal. nüüd on neis kinnipidamislaagrites äh, jätkuvalt äh, kuskil neli tuhat, viis tuhat inimest, seda on kaugelt liiga palju ning me jätkame oma koostööd ÜRO-ga ja Aafrika Liiduga, et äh, need laagrid tühjeneksid meil on õnnestunud kahe kuu jooksul vabastada kuusteist tuhat inimest ja ma usun, et me suudame need laagrid täielikult ühendada järgmise paari kuu jooksul ja see on võimalikuks saanud ühel põhjusel. me ühendasime jõud, kõigepealt Euroopa sees ja teiseks ühendasime jõud oma Aafrika partnerite ja sõpradega ning samuti ühendasime jõud üleilmsel tasandil ÜRO süsteemis. ma tahaksin selle positiivse näidena välja tuua, muidugi mõistes, et palju on veel ära teha, aga tihtipeale me unustame keskenduda ka neile saavutustele, milleni oleme jõudnud ma arvan, et need saavutused on väga olulised meie teel lahenduse poole. see on muidugi ainult üks tükk sellest piltmõistatusest, mille peame kokku panna turvalise, turvaline tagasipöördumine, mis äh, aitaks ka elusid päästa inimkaubitsejate äh, käest nii merel kui maal, see läheb kokku ka meie usaldusfondidega, mis on ette nähtud ning äh, välisinvesteeringute fondiga, mis on mõeldud töökohtade loomiseks. inimeste liikumise Aafrikaga seotud raskused meie ajal on tohutud, me oleme seda ise kogenud, aga Aafrika riigid kogevad seda iga päev äh, palju rohkem. meie kogemus näitab, et see on hallatav, seda ei suuda hallata ükski riik üksinda, aga me üheskoos me suudame luua sellise turvalise süsteemi, millega saab hallata inimeste liikumisi ja see on ka New Yorgi deklaratsiooni sisu, mille me äh, kaks aastat tagasi vastuvõtmise vastutus, ühine vastutus, mitmepoolne ähm, lähenemine ja see on ka see, nende kahe kokkuleppe valmis tegelevad äh, põgenike ja sisserändajate teemaga. me ei saa lihtsalt kõrvale seista, me ei, ei saa äh, teha nägu, nagu me suudaksime ehitada müüri meie ülejäänud maailma vahel, vaid me peame leidma ühise lahenduse ning ma olen jätkuvalt veendunud, et kõigil riikidel on kasu tihedamast rahvusvahelisest koostööst, olgu tegemist päritolu, transiit või sihtriikidega. mõned riigid on kõik äh, kolme korraga. mõned äh, riigid on üheaegselt äh, nii päritolu, transiidi kui ka sihtriigid töö nende kokkulepetega on äh, läbinud arutelud, äh, nõuandvad voorud, nüüd on, nüüd peetakse arutelusid äh, juba nende sõnastuse üle ja ma usun, et see on suurepärane võimalus, et tuua ka rahvusvahelisele areenile need kogemused, mis, mis me oleme teinud ja selle partnerluse, mis me oleme suutnud sõlmida mm, selline visioon, kus äh, inimõigustel on oluline roll, selline visioon, kus kus äh, tegeletakse inimkaubanduse probleemiga. me peame olema piisavalt julged, et investeerida turvalisematesse rändeteedesse sisserändajate jaoks ja seda, et seda saavutada, on meil vaja tugevat ÜRO koordineerimist äh, Mm, äh, rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga koostöös ning esimesed äh, istungid New Yorgis äh, üleilmse kok-, rändekokkuleppe osas on meil juba selja taga, aga palju tööd on veel vaja ära teha. meil on siiski hea alus, et jõuda ühis, ühisele arusaamale selles osas, kuidas humaanselt ja tõhusalt ühiselt rännet hallata nii praegu kui tulevikus ning on alanud ka arutelus Genfi, arutelu Genfis. Äh, viimase kaheksateist kuu jooksul on Euroopa Liit äh, suutnud mängida olulist juhtrolli selles protsessis ka tänu partnerlussuhetele, mida oleme sõlminud ja nüüd äh, on end, nende kokkulepete õnnestumise jaoks vaja enam kui kunagi varem, et Euroopa oleks ühtne. paraku üks liikmesriikidest äh, on tulnud välja seisukohaga, mis erineb ülejäänud kahekümne seitsme äh, seisukohast ja siinkohal oleks väga oluline meie ja ka teie äh, ühine töö, et me suudaksime tõesti need kaks ülemised kokkulepped vastu võtta, et see parandaks inimeste elusid üle kogu maailma ja see annaks meile ühiselt uued võimalused, mis puudutab äh, inimkonna arengut. suur tänu ja, ja nüüd äh, läheksin Korea poolsaare juurde. For months hey, kuid, aastaid oleme me töötanud Euroopa Liiduna selleks, et äh, õudusunenägu ei realiseeruks Korea konfliktis. me oleme omandanud teatud kogemused, eh, kui asi puudutab läbirääkimisi eh, tuumarelva osas. olümpiamängudest alates eh, on olukord muutunud. katastroofi on välditud, see näitab, kuivõrd tugev on rahvusvaheline juhtimine. Korea Eh, Lõuna-Korea eh, juht on näidanud üles eh, suurt võimekust ning Põhja-Korea on lubanud selles valguses, et rahvusvaheliste suhete elavnedes nad ei testi enam tuumarelvi ning me loodame, et lahendus on ähm, di ähm, diplomaatias. kahe äh, kahe Korea tippkohtumine äh, aitab vähendada ohtu selles piirkonnas. aga üks element, mis selles protsessis on, on, on USA president Donald Trump ning ka tema tegevusest sõltub see, kas kollektiivselt õnnestub meil olukorda Korea poolsaarelt eskaleerida. meie eh, poliitika on selline, et eh, me eh, et me eh, avaldame maksimaalset survet sellele dialoogile, me osaleme selles dialoogis ja me suhtleme ka Põhja-Koreaga oluline on, et Korea poolsaar eh, demil-, demilitariseeruks tagasipöördmatult. Eh, Põhja-Korea režiim on praegu kõige piiravam terves maailmas. Eh, siin ignoreeritakse Euro-, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone ning kolmandad riigid peavad aitama kaasa, et need resolutsioonid ellu viidaks. meie toetame seda ja meil on vaja, et äh, kolmandad riigid avaldaksid Põhja-Koreale otsest ja kaudset survet. meie eesmärk on, nii nagu alati on olnud, aidata selle, aidata kaasa sellele, et toimuksid rahumeelsed läbirääkimised Korea poolsaarel. ning sellepärast toetame me ka uut kõrgetasemelist initsiatiivi Äh, president Moon ja äh, kogu äh, valitsus aitab kaasa sellele protsessile. järgmisel esmaspäeval tulevad nad Brüsselisse ning ma kohtun nendega ning me ütleme selgesõnaliselt, et me toetame seda protsessi ning me loodame, et tulevastel kuudel olukord deeskaleerub poolsaarel. nii nagu ma ütlesin, meie eesmärk on e, Korea poolsaare täielik demilitariseerumine, tagasipöördmatu demilitariseerimine ning me teeme kõik, mis võimalik, e, et mm, see toimuda saaks. suur tänu!